koha peal kasvatatud toiduaineid ja seetõttu äh, ma leian, et keskkonna, seda ja tuleks kasu, kasutada keskkonnasõbralikku tehnoloogiat. suur tänu, äh, kolleeg Šegedi. ja nüüd kolleeg Kelly.